debatt ongi jätkuva, jätkunuks. lugupeetud saadikud, sissejuhatuseks on mul teile terve rida teadaandeid, kõigepealt ma loodan, et koostöö teiste Euroopa institutsioonidega selles osas, kuidas viia ellu Lissaboni lepingut, mis jõustub nädala pärast, kulgeb ladusalt ma teen kõik, mis minu võimuses eh, selleks, et see nii läheks. ma olen pidevas kontaktis Euroopa Komisjoni presidendiga ja ka eh, Rootsi peaministriga, kes esindab eesistujamaad. Euroopa Parlament on valmis alustama eh, kuulamisi uute volinikukandidaatide osas, me oleme selleks valmis ning ma olen Euroopa Komisjonile ning nõukogule teatanud, et parlament on valmis. esimesel detsembril, see tähendab siis järgmisel nädalal, äh, tähistame maailma abipäeva, me peaksime meeles pidama äh, AIDSi ohvreid, äh, mitte iga päev, ainult esimesel detsembril, vaid iga päev ja me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, et AIDSi ohvrite hulka vähendada ÜRO inimõiguste deklaratsiooni kuuekümne esimene aastapäev leiab samuti aset detsembris. ma tahaksin mainida, et keegi ei olnud vastu inimõiguste deklaratsioonile, tegemist on esimese ÜRO olulise deklaratsiooniga inimõiguste valdkonnas tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, sellele olulisele tähtpäevale. inimõigused on äh, siin sellele kojale väga suurt huvi pakkuv teema. nüüd äh, kaheteistkümnenda novembri istungi protokoll on teile välja jagatud ja tekst on kinnitatud. kas kellelgi on mingeid märkusi?